told me about that. Give him a we regard. have to talk about it. Colleagues, we now move to kolleegid, me läheme edasi hääletuste selgitustega. räägin emakeeles edasi, pidades silmas tõlkide vaimset tervist. kõigepealt soovitakse hääled, äh, selgitada kolleeg Kinitši raportit, mis puudutab äh, laste menetluslikke tagatisi. kõigepealt äh, Kristina Morvai. Excuse me, Mr Chair, at this point. lubage äh,, härra juhataja, praegu ei ole võimalik sellest rääkida. Te ei kuula meid, te räägite praegu kellegi teisega, liikmed ei kuula mind ja oleks lihtsalt alandav oleks äh, alandav Euroopa kodanike suhtes, kui ma praegu jätkaksin. palun oodake, kuni selles kojas on võimalik normaalselt rääkida ja valitseb olukord, mis on Euroopa Parlamentile sobiv ja siis me räägime praegustes tingimustes, ei ole võimalik rääkida. palun paluge liikmetel siit kojast lahkuda ning oma eravestlusi pidada mujal. ja palun lükake hääletuste selgitamine edasi ajahetkeni, mil nende selgitamine tegelikult ka on võimalik ähm,. proua Morvai ma juba ootasin mõne minuti. aga ma võin teha, mis te palute, sest teil on õigus. kolleegid, palun teil oma vestlusi jätkata väljaspool seda saali. Can I look at certain colleagues from my own ma vaatan praegu oma fraktsiooni liikmete suunas, Anneli, Sofi, äh, Catherine, palun minge välja ja rääkige väljas, et kolleegid saaksid selgitada oma hääletustulemusi proua morvai teil on üks äh, minut äh, ja te saate nüüd äh, selgitada. lugupeetud juhataja suur tänu teile. mina hääletasin selle raporti poolt selle raporti poolt, mis puudutab laste või alaealiste menetluslikke tagatisi. tegemist on raportiga, kus on kasutatud terminoloogiat, terminoloogia võib olla siin problemaatiline, sest ÜRO-s loetakse lapseks isik, kes on alla kaheksateistaastane, aga Ungaris on eraldi termin kasutusel nende jaoks, kes on neljateist kuni kaheksateistaastased kuid teatud tingimustes lubab Ungari karistusõigus võtta vastutusele ka alla neljateistaastase isiku. kuna ma olen jurist, siis ma tean, et laste vahistamine ja lastele süüdistuse esitamine võib äh, olla probleemiks juhul, kui nende laste õigusi piisavalt ei tagata menetluses see tähendab seda, et need lapsed ei saa adekvaatset õiguskaitset ja mul on väga hea meel, et see raport täna vastu võeti, aitäh! üks minut, kolleeg Jerzy Pospitši. suur tänu teile, et te mulle sõna andsite. mina ei toetanud seda raportit. selleks on üks tähtis põhjus. ma küll nõustun, et lapsi tuleks ühtsel moel kaitsta, aga ma ei saa praegu aru, mismoodi see direktiiv meil aitaks seda teha. direktiivi rakendusala on liiga lai me räägime siin ka eraelu kaitsest. eraelu kaitse normid on aga liikmesriikide pädevuses. näiteks Tšehhi Vabariigis räägitakse praegu sellest, kas lapsed, kes on and-, kes on toime pannud äh, tõsise süüteo, üldse peaksid äh, olema anonüümsed. ja teiseks äh, toetasin, teiseks ei toetanud ma seda raportit sellepärast, et Euroopa Parlament käsitleb lapsena isikut, kes on kuni kahekümne ühe aastane ma ei ole sellega nõus ja arvan, et me peaksime jääma komisjoni esialgse ettepaneku juurde, ehk siis kuni kaheksateist aastat. suur tänu, härra Pospisil, järgmisena Andres Maemikins. suur tänu. kui vaadata Euroopa Liidu statistikat ja erinevaid äh, süütegusid, siis tuleb välja, et äh, üks miljon last võetakse süütegude eest vastutusele, see tähendab siis kaksteist protsenti süüalustest on lapsed. liikmesriigid käsitlevad laste süütegusid erinevalt. ei ole mingisugust normatiivset definitsiooni selle kohta, milline on lapse õiglane kohtlemine kohtumenetluses. meie omalt poolt oleme tahtnud kehtestada minimaalseid standardeid ja minimaalset rakendusala selleks, et laste õiguste kaitseks oleks õigusakt olemas see on iseenesest väga õige lähenemine. me võime ju öelda ka seda, et see direktiiv rakendub äh, neile, kes on kaheksateist kuni kahekümne ühe aastased isikud. sellest hoolimata oleks meil vaja läbi rääkida ka uue direktiivi asjus, kus räägitakse konkreetselt nendest, kes on äh, neljateistaastased ja vanemad, aitäh. suur tänu, kolleeg Kill loobus oma mini-, minutist, seetõttu kolleeg Makovei Äh, peste un milion de copii. suur tänu. rohkem kui miljon last võetakse kriminaalmenetluses vastutusele, nii on Euroopa Komisjon oma statistikas välja toonud. see tähendab et, et kaksteist protsenti süüalustest äh, kriminaalmenetluses on lapsed tegemist on väga suure arvu isikutega ning laste õigusi ei kaitsta tegelikkuses piisavalt. praktikas neid õigusi ei kaitsta, paljudes liikmesriikides on see nii. see tähendab seda, et ähm, süüdistus esitatakse lastele, kelle õigusi ei ole menetluslikult tagatud seetõttu on oluline, et meil oleks olemas vähemalt minimaalsed standardid, mille abil laste õigusi tagataks. meil on vaja menetluslikke tagatisi. meil on tarvis anda lastele õiguskaitse õigusadvokaadile ja vajadusel õigustõlgile. ma hääletasin selle raporti poolt sellepärast, et ma leian, et see võiks kaasa tuua õiglase kohtupidamise ning minimaalsed kaitsestandardid alla kaheksateist aastastele isikutele kui äh, neid isikuid äh, süüdistatakse kriminaalmenetluses või äh, kui nad on seal ohvrid, aitäh! suur tänu, ahah, härra Hännen on ikkagi kohal, palun, Daniel, üks minut. suur tänu teile, lugupeetud juhataja. selle raporti õiguslik alus tuleb põhiõiguste hartast. tegemist oli dokumendiga, mille läbimere, läbirääkimiste ajal oli Tony Blair, meie toonane peaminister, kindel, et see meile ei äh, rakendu. Öeldi, et jah, see on äh, küll õigusakt, kuid mitte meie jaoks ja nüüd on meie praegune peaminister öelnud, et kui me põhiõiguste hartaga nõus ei olnud, et see meile ei laienenud, siis see oli ka üks peamisi kaalukaid põhjuseid, miks me olime sellega üldse nõus. aga nüüd tuleb välja, et institutsioonid on jälle hakanud oma pädevust ületama. Euroopa Liit on põhimõtteliselt ju kaubandussuhete organisatsioon ning eh, inimõigusi kaitseb Euroopa Inimõiguste Kohus, aga Euroopa Liit eh, tahab nüüd hakata neid ise kaitsma, ta tahab, eh, et kõik munad oleksid ühes korvis. ja kui see nii edasi läheb, siis meie astume sellest bussist maha, aitäh! suur tänu üheks minutiks, nüüd Stanislav Boltšak. aitäh! suur tänu kõigepealt, et mulle sõna annate pean tunnistama, et see hääletus ei olnud minu jaoks lihtne. ma ei poolda tegelikult seda, et Euroopa Liit hakkab reguleerima kriminaalõigust, kuid teisest küljest on selles raportis selliseid positiivseid asjaolusid, mis kaaluvad kaugelt üles erinevad puudused. sel põhjusel hääletasime lõppkokkuvõttes selle raporti poolt. ma pean kõige olulisemaks seda, et me kaitseme lapsi, et me tagame selle, et lastel oleks tagatud võrdsed võimalused ja õigused. menetluslikud tagatised, mida me tahame neile anda, peaksid kaasa tooma selle, et lapsed ei satu menetluse jooksul ebasoodsasse olukorda. lapse definitsiooni laiendamine selliselt, et siia alla kuuluks kuni kahekümne ühe aastane isik, ei ole muidugi ideaalne, aga Tšehhi õiguses tegelikult on äh, see vanusepiir sarnane. suur tänu, järgmiseks üks minut, härra Kelly. aitäh, ma toetasin seda ettepanekut äh, direktiivi osas, millega kaitstakse laste õigusi kriminaalõiguses, sellepärast et äh, on peetud üheksa kolmepoolset läbirääkimist, mille töö ma samuti heaks kiidan Euroopa Liidus on miljon last, kellele langeb äh, osaks kriminaalmenetlus ning on selge, et nende õigusi tuleb menetluse jooksul kaitsta. lapse õigused tuleb menetluslikult tagada nii, et lapsele saaks osaks õiglane kohtupidamine, aga lisaks ka sellepärast, et nii aidatakse last paremini ühiskonda integreerida ja hoitakse ära tema edasised õigusrikkumised, ehk siis äh, me mõtleme äh, ka tulevikule. see on oluline. lisaks aga mõistan ma hukka selle, et kuigi me kahe nädala eest nõudsime aktivisti vabastamist äh, ja rõhutasime, et ta on alaealine, ei ole teda, talle seni süüdistust esitatud ja selles seisneb siis tema õiguste rikkumine, aitäh. üheks minutiks Steven Wolf. aitäh. me räägime pidevalt uutest direktiividest ja kui uus direktiiv välja tuleb, siis me kas ei saa selle sisust üldse aru või leiame, et see ei ole meile vastuvõetav. täna arutame me direktiivi, kus räägitakse laste õiguste tagamisest ning see kahtlemata on mõistlik Ühendkuningriik on opt-out'i abil jäänud kõrvale selle direktiivi kohaldamisest ja seda sellepärast, et meie kaitsme laste õigusi nagunii kõrgemal tasemel kui Euroopa Liit. see aga ei ole iseenesest isegi oluline. oluline on see, et kahekümne kolmandal juunil toimub Ühendkuningriigis referendum ja need, kes siis tulevad valimiskastide juurde, saavad äh, aru, et Euroopa Liidus on äh, laste õigused teistmoodi kaitstud kui meil ja et on ka palju teisi õigusakte, kus ähm, reeglid ja normid on teistsugused kui meie omad ning et kui me Euroopa Liitu jääme, siis on Euroopa Liidus alati norme, mis meile ei sobi, aga mida me ikkagi peame rakendama, ehk siis äh, Ühendkuningriigi jaoks ei ole see hea lahendus. sellega lõppesid selgitused Gnitši raportile järgmisena võtame selgitused Kaire raportile kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta. esimesena kolleeg Benito Silugara. suur tänu. hääletasime täna kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve koostamise suuniste kohta, aga raha tuleb endiselt konkreetselt jagada, seepärast äh, on tarvis avatud dialoogi, enne nagu kui eelarve paika saab. ja tundub, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve puhul me ei ole varasemast palju õppust võtnud. tarvis on Euroopa eelarvet, kus ähm, tulud oleksid paremini jagatud ja põhinevad iga riigi SKT-l. ja peagi sõlmime me kokkuleppe äh, kolmandate äh, riikide olevate põgenike vastuvõtmiseks eh, UNHCR ütleb, et selline kokkulepe on põhimõtteliselt ebaseaduslik ja on kahetsusväärne, et meil ei ole ka selle jaoks konkreetset eelarvet. me peame olema kindlad ja jääma Euroopa Liidu väärtuste ja solidaarsuse juurde, aitäh. aitäh, nüüd üheks minutiks äh, kolleeg Lopez Pemejo suur tänu. ma hääletasin selle raporti vastu, sest äh, sellega ratifitseeritakse neoliberaalne lähenemine Euroopa eelarve suhtes, agressiivsem lähenemine rahastamisele ja demokraatliku järelevalve puudumine äh, äh, Euroopa Liidu eelarve on tugevdanud majanduse juhtimise struktuuri ja on keskendutud kasinusmeetmete äh, rakendamisele ja seeläbi halvendatud sotsiaalseid õigusi kodanikele ja rahasid kasutatakse üha rohkem turumehhanismide tugevdamiseks, selle asemel, et äh, luua autonoomne sammas äh, eelarve investeeringuteks nii et on jäetud loomata erinev tootmismudel, me peaksime toetama demokraatlikku suveräänseid otsuseid, mida liikmesriigid teevad ja selleks on tarvis arengupartnereid äh, tööstus- ja põllumajanduse valdkonnas. aitäh. Äh, kolleeg Hännan, üks minut. suur tänu. kaheksasada aastat tagasi minu äh, valimisjaoskonnas äh, kokkulepe parlamendi ja äh, kuninga vahel, millest äh, hiljem sai parlamendi kohtumine Westminsteris ja selle parlamendi peamine funktsioon algusest peale ei olnud mitte niivõrd esindamine, vaid äh, seda, et valitsus oleks vastutav, eriti finantsküsimustes. kõik muu oli nii-öelda kõrvaltöö, äh, debatid ja muu selline. parlamendi peamine roll oli teostada kontrolli täitevvõimu üle. kui vaadata meie riikide parlamente, mis puudutab äh, neid eelarveküsimusi ja parlamendi suhtumist, siis meie Äh, Euroopa Parlamendi liikmetena nõuame pidevalt rohkem raha eelarve kasvu eh, ja see on täpselt vastupidi sellele, mida liikmesriikide parlamendid peaksid tegema. ja brittide hääletus selle üle, kas Euroopa Liidust lahkuda, äh, kindel on see, et äh, eelarve ei muutu kunagi väiksemaks. suur tänu, Andres Maamikins, üks minut. aitäh on selge, et äh, peamised suunised on äh, saada lisavahendeid ja ka ratsionaliseerida ja muuta sujuvamaks ressursside laekumist äh, liikmesriikidest. aga loomulikult on väga hea, et mis puudutab Horisont kaks tuhat kahtekümmet digitaalset turgu, Erasmus plussi, VKE-sid siis äh, loomulikult äh, uued skeemid ja ettevõtlusskeemid on väga olulised prioriteedid Euroopa Liidu eelarve jaoks. on ka selge, et äh, lisavahendid Kreekale kaks miljardit eurot annavad äh, teatud tõuke ebastabiilsuse vastu võitlemiseks. mina hääletasin selle raporti poolt. suur tänu, Steven Wolf, üks minut. suur tänu. Ühendkuningriigi parlamendis Marconi Inglise panga juhataja ütles, et äh, on ohud, mis kaasnevad, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. Äh, aga ta ignoreeris kahte tegurit, esiteks, millised riskid on Euroopa Liitu jäämisega ja millised ohud kaasnevad sellega, et Euroopa Liidus muutusi ei toimu. eelarve suunistes kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta on öeldud, et püüda vältida Euroopa Liidul rohkem raha saama, sest inimesed, kes Ühendkuningriigis hääletavad, nad peavad eh, vaatama eh, seda, mis toimub. Eh, ametnikud, kelle peamine eesmärk on eelarvet suurendada ja mis tahes maksude puhul on tarvis esindatust. siin me aga suurendame eelarvet ilma, et, ilma et parlament saaks midagi selle kohta sisuliselt öelda aitäh, Stanislav Boltšak, üks minut, palun. suur tänu. ma hääletasin selle dokumendi poolt, sest see on oluline eelarve koostamiseks. üldiselt ma leian, et Euroopa Liitu ei tohiks destabiliseerida veel ühes valdkonnas, nimelt eelarve valdkonnas eelnev Luksemburgi eesistuja on meile näidanud, kuidas eelarvet tõhusalt koostada ja kuidas äh, seda ka vastu võtta. see oli üks Luksemburgi eesistuja edu. aga ma usun, et praegune eesistuja ja järgmine Slovakkia eesistuja suudavad äh, ka eelarve eduka lõpuni viia mulle meeldiks, kui me eelarve koostaksime teatud paindlikkusega, sest äh, meie ees on olulised väljakutsed, rändekriis, äh, strateegilised investeeringud, üleilmsed äh, pinged meie naabruskonnas, kõik need on küsimused, milleks me peame olema valmis, aitäh. suur tänu, see oli viimane selgitus Kairi raportile. Läheme edasi kolleeg Hüübneri raporti juurde puudutab paremat õigusloomet käsitlevat institutsioonide vahelist kokkulepet, esimesena Kristina Morvai. suur tänu, ma jäin erapooletuks. aga siin oli ka kohti, mis mulle väga meeldisid, eriti need, mis puudutasid subsidiaarsust ja proportsionaalsust ja nende põhimõtete tähtsust ja liikmesriikide parlamentide rolli Euroopa Liidu ja liikmesriikide suhetes. miks ähm, ma soovitan äh, oma kolleegidel, parlamendisaadikutel Ungaris äh, sellega tutvuda põhjalikult. ma arvan, et on oluline meelde tuletada kodanikele veel kord, mida äh, lähimuspõhimõte ehk subsidiaarsus tähendab, see tähendab, et liikmesriigid säilitavad oma suveräänsuse, nad ei loobu oma õigustest määratleda omaenda riigi tulevikku ja saatust. ja kui millestki loobutakse, siis selgelt piiritletud õiguslikus raamistikus. suur aitäh, härra Pospišil üks minut aitäh! ma hääletasin selle raporti poolt, sest ma tean, et äh, äh, õigusaktide äh, kvaliteet on mõnikord vaieldav. kui mina olin äh, vastutav Euroopa Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise eest ähm, Tšehhi Vabariigis, siis ma sageli mõistsin, et äh, direktiive tõlgendatakse erinevalt ja siis oli küsimus, äh, kuidas kõige paremini mingit direktiivi siseriiklikku õigusesse üle võtta seepärast on mul hea meel, et on äh, kokkulepe, mis keskendub õigusloome kvaliteedile. tegemist ei ole üksnes tehnilist laadi asjaga, vaid sellel on ka poliitiline tähendus, sest kui Äh, meie parlament ja teised Euroopa Liidu institutsioonid äh, tulevad välja õigusaktidega, mis on ebakvaliteetsed, siis äh, paratamatult mõjutab see ka seda, kuidas kodanikud näevad Euroopa Liitu tervikuna. mul on hea meel, et liikmesriikide parlamentide roll on tugevnenud ja seda peaks ka rohkem tulevikus ära kasutama. suur tänu, Sven Schulz, üks minut. härra president, kolleegid hääletasin poolt, aga tuleb tunnistada natukene kõhklevalt. kõik liigub küll õiges suunas, aga mina oleks soovinud natukene rohkem selgust ja rohkem fakte. näiteks VKE-de e, suhtes. ma oleks soovinud mingisugust siduvat VKE e testi näiteks. ning e, ka läbirääkimised nõukogu ja komisjoniga oleks võinud olla läbipaistvamad. aga komisjoni esialgne ettepanek juba oli päris hea ning paranes isegi veel läbirääkimiste käigus. seega hääletasin poolt, kuigi natukene kõhklevalt. aitäh, kolleeg Schultz, järgmisena ma, härra Mamikins. suur aitäh. loomulikult äh, Euroopa Liidu õigusaktid peaksid olema parima võimaliku kvaliteediga, sest vastasel juhul äh, mõjutab see poolt miljardit inimest, äh, kes siin planeedil elavad ja mõjutab haridust äh, ja kõiki muid valdkondi. mis puudutab seda kõnealust dokumenti, siis on äärmiselt oluline, et äh, paljud äh, VKE-dega seonduvad aspektid leiaksid arvestamist. paljud ettevõtted Euroopa Liidus on väikesed või keskmised ettevõtted ja parem õigusloome ja lihtsustatud õigusaktid on samuti äärmiselt olulised. enamik Euroopa Liidus äh, elavaid inimesi ei tea, mis toimub institutsioonides, me peame jõudma lähemale kodanikele, valijatele ja lõppkokkuvõttes peab ütlema, et on väga hea, kui toimub suhtlus parlamendi ja komisjoni vahel, seepärast ma hääletasin poolt, aitäh. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Makovei üheks minutiks, palun. suur tänu. meil on äh, väga palju õigusakte Euroopa Liidus, võib-olla isegi liiga palju. ja kõikidel äh, saadikutel on siin oma isiklikud äh, huvid, sellepärast on äh, meil õigusloomes kohati nagu mingi soovide nimekiri, nagu mingi ähm, jõulupuu ja tihtipeale ei saa kodanikud praktiliselt üldse aru, millega on meil siin tegemist. meil peaksid olema lühikesed selged õigusaktid, nii et Euroopa kodanikud saaksid nendest ka aru, nii et äh, iga saadik ei hakkaks siin igas õigusaktis süvenema oma lemmikteemasse. komisjon, nõukogu, parlament peavad äh, omavahel kokkuleppele jõudma ja peavad äh, tagama, et meil oleksid tasakaalukad, läbipaistvad ja selged õigusaktid suur tänu, proua Makovei, järgmisena Margus Piiper, üks minut. suur tänu, härra president, ma hääletasin Hübneri raporti poolt. on väga oluline, et äh, peetakse silmas äh, VKE-de huvisid bürokraatia vähendamisel ja kindlasti on oluline, et äh, viidaks läbi tugevamalt äh, komisjoni poolt mõjude hinnanguid kui seni. tuleb vältida seda niinimetatud ülekuldamist, komisjon peab võtma rohkem vastutust kanda. aga on äh, arusaamatu, miks äh, parlament ja nõukogu tegutsesid äh, bürokraatia vähendamise, läbipaistvuse suurendamise vastu. nüüd äh, süüdistame siin komisjoni, aga on väga kahetsusväärne, kui kodanikud ei saa aru, kes mille eest Euroopa Liidu õigusloomes vastutust kannab me oleksime pidanud saavutama enamat. Mark Tarabella, üks minut. lugupeetud president, kolm äh, sotsiaaldemokraatide saadikut äh, hääletasid äh, selle vastu, kuna on äärmiselt oluline, et nii komisjon kui ka nõukogu konsulteeriksid parlamendiga, kuid lihtsalt äh, niivõrd olulistes küsimustes konsulteerimine ei ole piisav. lisaks sellele äh, äh, arvab meie fraktsioon, et paljud elemendid selles ettepanekus kahjustavad meie põhimõtteid, mis puudutavad tervisekaitset ja keskkonnakaitset ja nii edasi. Euroopa on täna haige, meil on tarvis paremat sotsiaalset kaitset, paremat äh, äh, maksualast ja sotsiaalset sidusust. Speaker... suur tänu ja viimane kõneleja, Steven Wolf, palun üks minut. suur tänu, president. parem seadusandlus, paremad seadused, need on loomulikult vajalikud, neid on vaja ka Euroopa Liidus, meil on nelikümmend aastat ähm, õigusloomet Äh, mis on aga kaasa toonud äh, skp languse, tootlikkuse languse, töötus äh, keskmiselt kolmteist protsenti, meie kontinendi noorte tööstus keskmiselt kolmkümmend protsenti, meie kontinent hukkub Euroopa Liidu õigusloome tõttu. Ühend, Ameerika Ühendriikides on senat ja kongress kes äh, vastutab õigusloome eest, selliste äh, õigusaktide eest, mida inimesed soovivad. Euroopa Liidus otsustavad äh, ametnikud ja nüüd Euroopa Liidu juhid karjuvad nagu uppuva laeva kaptenid, et on vaja veel rohkem õigusloomet. suur tänu nüüd läheme edasi järgmise teema juurde, mis äh, puudutab BMI äh, lepingut, esimesena äh, proua Murve, üks minut, palun. tundub, et mu mikrofon hästi ei toimi, nüüd siiski on korras kõik, suur tänu. kui nüüd vaadata seda raportit, eriti pealkirja, siis äh, meil on siin tegemist äh, lepinguga tubakatootjatega, lühend PMI leping äh, tundub nagu PMI viitaks äh, bürokraatiale, aga kui vaadata seda lepingut lähemalt, siis Philip Morris Internationali näol on tegemist ülisuure tubakatootjaga ja ka teiste sarnaste tootjatega soovitakse selliseid lepinguid äh, sõlmida. ühesõnaga selline tegevus on äh, täiesti vastuvõetamatu. me peaksime näiteks Ungaris äh, näitama abiturientidele Euroopa Liit, BMI, selline leping ja kui nad ei saa sellest äh, nii-öelda taustast kõigest aru ja ei saa aru, et see on kohatu, siis nad ei peaks ka mm, olema kodanike tasemel. aitäh Äh, olles dokumendid äh, läbi vaadanud, olen ma pigem äh, reserveeritud seisukohal, kuna me näeme, et varem olnud leping, mida me nüüd pikendada soovime, viitab sellele, et salakauba Äh, äh, hulk äh, Philip Morrise toodete osas on küll vähenenud, kuid samal ajal nii-öelda need valged odavad sigaretid on üha laialdasemalt levinud nii et äh, seega ei äh, suudetud lõppkokkuvõttes äh, salakaubavedu vähendada, nii et mulle tundub, et süste-, süsteemse lähenemisega jõuaksime me kaugemale kui selliste üksikkokkulepetega eri tootjatega, kuna meil ei ole võimalik illegaalse tubaka, illegaalse tubakatoodete osa Euroopa turul olnud vähendada. ja nüüd härra Mamikins, üks minut palun suur tänu, president. minu koduriigis Lätis on äh, iga aasta järjest rohkem salasigarette liikvel meie riik äh, kuulub äh, vaeseimate hulka Euroopa Liidus ja osad inimesed üritavad lihtsalt ots otsaga kokku tulla, müües neid salasigarette ja kui neil ei ole seaduslikku tööd, siis see nii ka jääb. on väga kahju, et Euroopa Komisjon on kulutanud palju aega tehnilisele hinnangule siin alles kaks tuhat kuusteist veebruaris avaldati see dokument, me ootasime seda juba eelmise aasta mais tegelikult. tegemist on ebaseadusliku äriga, ebaseadusliku tööstusega, kui me räägime salasigarettidest ja meil on vaja direktiive, mis piiraksid sellist äri. suur tänu, kolleeg Mamikins ja nüüd Klaus Puhner, üks minut. tänan, president seni oli olukord selline, et ähm, meil kehtis äh, siis leping äh, Philip Morris ja Euroopa Liidu vahel, aga minu arvates tuleks äh, selliseid lepinguid üldse vältida, me ei peaks seda raha vastu võtma Euroopa Liit ei peaks sõlmima lepinguid konkreetsete firmadega, me ju vastutame kõigi eest. tubakatööstus äh, üritab mõjutada poliitikat. me näeme seda muuhulgas äh, ka vahekohtu menetlustes, sellist äh, praktikat kasutab Philip Morris järjest enam, et mõjutada konkreetselt poliitikat meil äh, tuleb äh, seda tõkestada ja seetõttu mul on väga hea meel, et parlament hääletas nii, nagu ta hääletas ja lõpetas selle koostöö täna. suur tänu, professor Puhner ja nüüd üheks minutiks kolleeg Makovei. comerțul ilicit uh, cu tutun cauzează äh, illegaalne äh, tubakatoodete kaubandus äh, põhjustab Euroopa Liidus kümne miljardi äh, euro kadu ja see on kõik meie eneste raha, lisaks sellele kasutatakse seda ära piiriüleses rahvusvahelises kuritegevuses ja see aitab kaasa ka inimkaubandusele ja nii edasi Euroopa Komisjon äh, viivitas äh, kaua äh, ja ei selgitanud meile piisavalt kiiresti, mis on selle kokkuleppe lisandväärtus. ma loodan, et edaspidi seda enam ei juhtu, loodan, et komisjoni lähenemine on läbipaistev ja kõik, kes läbirääkimistel osalesid, said dokumentidega tutvuda ainult kinniste uste taga, olles eelnevalt täitnud hulgaliselt dokumente. kaksteist aastat on mööda läinud esimese kokkuleppe sõlmimisest ja seega on see illegaalne kaubandus üha laialdasemalt levinud. meil on tarvis läbipaistvamat lähenust. suur tänu, käesolevaga on äh, hääletusselgitused antud ja istung on katkestatud kuni kella kolmeni.